So the first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Okay. We check it electronically, but there is no voting list. Dear colleagues. Uh, kallid kolleegid, äh, meil on, äh, me vabandame, aga nüüd me saame lõpuks ometigi alustada ja teeme kiiresti. alustame esimese hääletusega. Äh, see on punkt kakskümmend viis Euroopa globaliseerumisega kohanemise fondi kasutamise võtmine. hääletame siis kirja üle niisiis küsin, kas te, me hääletame elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelikümmend poolt, üks vastu, seega vastu võetud. nüüd kakskümmend kuus see puudutab lipuriigi vastutust nõukogu direktiivi jõustamise eest, mis puudutab siis kokkulepet Euroopa Ühenduse Reederite Ühingu ja Euroopa Liidu Transporditööliste Ametiühingu Liidu sõlmi- äh,, vahel. me peame hääletama esimese lugemise kokkuleppe üle nõukoguga, hääletus on alanud, palun hääletage hääletus on lõppenud. nelikümmend poolt ja üks vastu, see on vastu võetud. järgmisena äh, raport hariduse ümbermõtestamise teemal. tegemist on proua Kinga Kõntsi raportiga kõigepealt kompromiss A rahvaparteilt, äh, sotsiaaldemokraatid rohelistelt, aldelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd läheme siis kompromissi L juurde. rahvaparteid, sotsiaaldemokraatid, aldelt ja rohelistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud nüüd äh, muudatus üheksa, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? muudatus kümme, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kompromiss B, Rahvapartei Sotsiaaldemokraatide Aldelt ja Rohelistelt, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss IA, Rahvapartei Sotsiaaldemokraadid, ALDE Rohelised, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss I, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss G, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud edasi kompromiss F, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus nelikümmend härra Pupakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss HB, kes on poolt, vastu, era-, vastu võetud, viiskümmend kolm Kinga Könsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss HA, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks on keeleline muudatus seda me ei hääleta. kuuskümmend kaheksa on järgmine. see on härra Benamiaselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd seitsekümmend kolm härra Pupakiselt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. seitsekümmend seitse härra Vander Stoepilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss J, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis kompromiss IB, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss K, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend seitse Kinga Könsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud üheksakümmend üheksa Van der Stoep, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd äh, lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kaheksa poolt, kaks vastu, kaks erapooletut, niisiis see on vastu võetud õnnitlused raportöörile. So. Um, 27, no, 28. So, then next on the... Järgmisena hääletame päevakorrapunkti eh, kakskümmend kaheksa, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta eelarve volitus kolmepoolseks kohtumiseks. Eh, raportööriks on härra Ööri. kas, kas on mingi probleem, ei ole? hästi, siis saame alustada hääletusega. kõigepealt muudatus üks härra Dardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud muudatus viis härra Dardenilt koos suulise muudatusega. kas keegi on suulise muudatuse vastu, ei ole? siis kes on poolt? vastu? erapooletud? seda peame kontrollima, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. nüüd on lõppenud kaheksateist poolt, kakskümmend kolm vastu, seega tagasi lükatud. kuus Giga Könsilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa proua Suuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud. kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist proua Suuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, Dardenkens ja Steinruck, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, Zuber, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viisteist, Darden ja Köns, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuusteist Jean Lambertilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist härra Dardenilt kahes osas. kõigepealt hääletame esimest osa. kutsub komisjoni üles edasi lükkama selle fondi kasutusele võtmist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ei, vabandust, tagasi lükatud. siis kaheksateist on kooskõlas muudatusega seitseteist. niisiis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kolm härra Tardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend neli proua Steinruck, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis Tarden, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa proua Zuuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm härra Dardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, see on elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kolmkümmend kuus poolt, kaks vastu, neli erapooletut, see on vastu võetud, õnnitlused raportöörile Next point. järgmisena hääletame härra Kozlovski raportit, mis puudutab eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses Euroopa Liidu struktuurfondide kulutustega liikmesriikides. niisiis kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud siis muudatus viis äh, proua McIntyre't kahes osas. Äh, esimene osa äh, tekst siis ilma sõnata vähem. kes on poolt? vastu? erapooletud? me peame kontrollima. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kuusteist vastu, kolm erapooletut, see on vastu võetud ja nüüd teine osa koos sõnaga vähem. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss B. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kümme proua McIntyre'ilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud. kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmteist härra Kosolinult osade kaupa hääletus kõigepealt esimene osa koos suulise muudatusega äh, rõhutab, et äh, kogusummast äh, üksteist koma kaks miljardit eurot, mis on ette nähtud paranduseelarves number kaks, kaldkriips kaks tuhat kolmteist, kolmsada kakskümmend viis, kolm tuhat kakssada viiskümmend kolm miljonit on mõeldud Euroopa Sotsiaalfondile ja see paranduseelarve peab täielikult välja makstama kahes etapis. kes on selle suulise muudatuse vastu, näib, et keegi ei ole vastu siis hääletame see osade kaupa hääletuse taotlus langeb ära, kui suuline muudatust vastu võetakse. niisiis, me hääletame nüüd muudatust kuus, vabandust, muudatust kolmteist koos suulise muudatusega. kes on poolt? vastu? erapooletud? vastu võetud, teine osa, teist osa me ei pea hääletama, sellepärast et see sõna jääb niikuinii välja. kompromiss D request for the split vote falls if the oral amendment is adopted. adopted. Okay. So we have voted. So the word bear has been taken out. Yeah. No, we don't have to meil ei ole vaja hääletada teist osa, sellepärast et suulise muudatusettepanek muutis esimese osa ja kuna me suulise muudatuse vastu võtsime, siis ei ole enam vaja hääletada teise osa üle. okei okay., then komprom-. nii, kompromiss D kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus seitseteist, ei, see langeb ära kakskümmend üks proua McIntyre'ilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud. kontrollime, hästi. niisiis elektrooniline kontroll, muudatus kakskümmend üks. Vote is closed. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, niisiis vastu võetud. kakskümmend kaks proua Schröter kahes osas esimene osa sõna ilma sõna, tekst ilma sõnata iseäranis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, peame kontrollima. elektrooniline kontroll, hääletus on alanud Vote is closed. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm vastu, kuusteist poolt, nendega tagasi lükatud. muudatus kakskümmend kolm proua Schröterilt, esimene osa rõhutab äh, rolli kuni töökohtade loomiseni, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükat-, vastu võetud, vabandust. teine osa taastades mobiilsust, kes on poolt? vastu? erapooletud? tundub, et tagasi lükatud. tahate kontrollida hästi? hääletus on lõppenud kakskümmend kolm poolt, üheksateist vastu, see on vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend neli. kes on vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakskümmend viis härra Benjonilt. kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? kakskümmend kuus proua Essayalt, kes on poolt, vastu, erapooletud. seda peame kontrollima hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud nüüd kompromiss G. kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kolmkümmend üks proua Essayalt koos suulise muudatusega äh, vahendite kasutamine ja siis kustutatakse osa, nii et, et kodanikud saaksid seda kasutamist jälgida avatud veebileheküljel oma riigis ja ka Euroopa Liidu tasandil. see su-, peaks viima ja siis eh, lause jätkub eh, üldiselt parema kommunikatsioonini. kas keegi on vastu, ei ole, hästi, siis kes on selle poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? kolmkümmend kaks härra Van der Stoepilt kes, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss H, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend viis langeb ära, ja niisiis lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. Vote is closed. hääletus on lõppenud. niisiis nelikümmend kolm poolt, üks vastu, õnnitlused raportöörile, raport on vastu võetud. So the next is the report of Mr Deutsch, access of third country goods and ja nüüd hääletame ära Deutsche raportit, eh, mis puudutab siis eh, eh, kaupade ja teenuste juurdepääsu Euroopa Liidu avalike hangete turule kolmandatest riikidest. We start with the vote on amendment twenty two. muudatus kakskümmend kaks proua Siipelilt. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. elektrooniline kontroll ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. rahvapartei ja sotsiaaldemokraadid mõlemal on üks saadik liiga palju. rahvaparteil endiselt üks ülearu nüüd sobib. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, see on tagasi lükatud. kakskümmend kolm härra Hendelilt, kes on poolt. Against. vastu, erapooletud, tagasi lükatud kompromiss AA, kes on poolt? tahate kahtekümmend kolme kontrollida, hästi. me kontrollime elektrooniliselt muudatust kakskümmend kolm. Vote is closed. hääletus on lõppenud nii, viis poolt, seitse, kolmkümmend viis poolt, seitse vastu, see on vastu võetud. järgmiseks me hääletame plokina kompromiss AA, AB, AC, AD, AE, AG, AF ja kompromiss A. kes on poolt? vastu, erapooletud. kõik need kompromissid on vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend viis proua Sippelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus härra Tardenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss B, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss C Rahvaparteilt ja Sotsiaaldemokraatidelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss D, kes on poolt, vastu, erapool-, vastu võetud kolmkümmend kaks härra Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viis raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuus raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa Sipel ja Tarden, kes, äh, osade kaupa hääletus, esimene osa. Äh, tekst ilma sõnadeta. But shall be labor situation, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime elektrooniliselt neljakümmend, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üheksateist poolt, kakskümmend neli vastu, seega tagasi lükatud. seitse Sippel ja Kasteks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime elektrooniline hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist osade kaupa hääletus. esimene osa, kogu tekst ilma sõnadeta and that do not respect, kes on poolt? vastu? erapooletud, vastu võetud. hästi, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud kakskümmend kuus poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. ja nüüd teine osa, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus üks langeb ära, sellepärast et üksteist võeti vastu, kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuusteist, Siipel ja Tarden, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas me saaksime seitseteist kuni lõpuni plokina hääletada?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 järgmisena eh, meditsiiniseadmete määrus. raportööriks on proua Estrela. niisiis, alustame hääletust. muudatus eh, kakskümmend kaheksa ja kakskümmend üheksa, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime hästi, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt? vastu. Abstentions. erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. kontrollime elektrooniliselt uh,. Vote is open. hääletus on alanud. Open the vote. Vote is closed hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt ja kakskümmend vastu. muudatus kolmkümmend on vastu võetud on doit aller, on est là, celui-là tombe, donc on doit aller au <laughs> fond. Euh, äh, aitäh, kallis kolleeg. muudatus kolmkümmend kaks ja kolmkümmend neli identsed, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis kolmkümmend kaks, kolmkümmend neli, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut, see on selgelt vastu võetud, muudatus kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend kolm ka hääletame, kes on poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, muudatus kolmkümmend kuus proua Harkinilt. Äh, see on jällegi kustutamist taotlev muudatus, kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime kolmekümne kuuendat. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, kakskümmend viis poolt, seitseteist vastu, see muudatus on vastu võetud, kolmkümmend seitse on tagasi võetud. ja nüüd muudatus neli, sellepärast et kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend üheksa, nelikümmend, nelikümmend üks, nelikümmend kaks, nelikümmend kolm, nelikümmend neli, nelikümmend viis, nelikümmend kuus, nelikümmend seitse, nelikümmend kaheksa, nelikümmend üheksa, viiskümmend on tagasi võetud niisiis neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend üks. tegemist on jällegi muudatusettepanekuga, mis taotleb kustutamist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. siis edasi pärast artiklit nelikümmend neli lõiget kuus A kompromiss C, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsmes äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viiskümmend kolm proua Pisotolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viiskümmend neli proua Harkinilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. liiga palju rahvaparteilasi. kaks on ülearu Ça va mieux. nüüd on juba parem. niisiis, hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, kolmteist vastu. see on vastu võetud. viiskümmend viis Jean Lambertilt, kes on poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend seitse poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, viiskümmend üheksa Filipulaanilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend Marian Haaken, kes on poolt, vastu erapooletud vastu võetud, üksteist raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmteist raportöörilt koos suulise muudatusettepanekuga, mille on esitanud ALDE fraktsioon, keegi ei ole suulise muudatuse vastu, siis paneme muudatuse kolmteist hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neliteist kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta and review by the representatives of professional organizations, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kes on nende sõnade lisamise poolt, teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime. niisiis neliteist teise osa elektrooniline kontroll üks rahvaparteil on ülearu. Äh, nüüd on kõik korras, kas kõik on hääletanud? me hääletame muudatuse neliteist teist osa ja raportöör on poolt. hästi mulle tundub, et asju vaja, on vaja selgitada, niisiis hääletus on nüüd lõppenud. Äh, kolmkümmend kaheksa poolt, kuus vastu, selgelt vastu võetud. Äh, põhjenduspunkt kaks, kompromiss A, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud Äh, muudat-, äh, põhjenduspunkt kolm, muudatus kuusteist Philip Ulanilt koos suulise muudatusega Aldelt, vastuväiteid suulisele muudatusele ei ole, niisiis paneme selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus seitseteist Philip Ulanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaks raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksateist on tagasi võetud, nüüd üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend, kes on poolt, vastu. kontrollime kahekümnendat. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud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 vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame kogu arvamust, elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. jällegi on rahvaparteilasi liiga palju. üks on ülearu. nüüd sobib nelikümmend kolm poolt, üks vastu, erapooletuid ei ole, õnnitlused raportöörile. aga teda pole kohal. me anname talle õnnesoovid edasi. Euh, nüüd hääletame veel ühte proua Estrela raportit, tegemist on määruse eelnõuga, mis puudutab in vitro diagnostika meditsiiniseadmeid. niisiis muudatus kuusteist Philipp Ulanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus kolm raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitseteist Karbnohhilt, see on ühte, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus neli raportöörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kaheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus viis, raportöörid, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kuus poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kakskümmend härra Kapnohilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kaks, kompromiss A neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme koos suulise muudatusega liberaalidelt vastuväiteid ei ole suulisele muudatusele, kes on siis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, muudatus üksteist Filipulaanilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, et vastu võetud, aga kontrollime, niisiis üksteist elektrooniline kontroll. Äh, tout le monde a pu voter, le vote kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud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 vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu teksti, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? nelikümmend neli poolt, üks erapooletu, õnnitlused raportöörile. And the shadow, of course. loomulikult õnnitleme ka variraportööre. Donc là, on a voté. en venons euh, au point 33. Äh, ja nüüd oleme jõudnud kolmekümne kolmanda punktini, mis puudutab algatusraportit äh, või arvamust algatusraportile, mida koostab IMCO komisjon, tegemist on siis teenuste siseturuga, hetkeolukord ja järgmised sammud ja selle arvamuse on koostanud David Kasa muudatus üks Paul Murphy'lt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kaks raportöörilt poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kolm Karima Teli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus neli proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kuus proua Karima Tellilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatust neliteist, kes on poolt,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 vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üks on tagasi võetud. nüüd hääletame muudatust kakskümmend kaks Juta Steinruckilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kakskümmend kolm Ines Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend viis suulise muudatusega. keegi ei ole suulise muudatuse vastu, siis hääletame kahtekümmend viit, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kakskümmend kuus, samuti suulise muudatusega, mille on esitanud Rahvapartei. kui keegi vastu ei ole, siis hääletame, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. muudatus kakskümmend seitse proua Zuberilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss B neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame muudatust kolmkümmend üks ja osade kaupa, esimene osa ilma sõnadeta in particular occupational pension schemes, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd muudatus kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, heaks kiidetud, kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd hääletame kogu teksti elektrooniliselt, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? nelikümmend üks poolt, neli vastu, erapooletuid ei ole, hääletus on lõppenud. Non, il y a encore un vote sur moi. On doit voter la question orale Je l'ai pas là. Je l'ai pas. Ah oui, pardon. Euh, nous en venons au... ja nüüd oleme jõudnud kolmekümne neljanda päevakorrapunkti juurde. me hääletame nii suulist küsimust kui ka resolutsiooni eelnõu, mis puudutab siis äh, Euroopa äh, töötervishoiu ja tööohutuse strateegia hindamist kõigepealt äh, suuline küsimus, siin on äh, kaks muudatusettepanekut. esimene Alejandro Serkaselt sotsiaaldemokraatide nimel, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja teine äh, uus küsimus jällegi, mille on esitanud Alejandro Serkas, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu suulise küsimuse teksti elektrooniliselt hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. nelikümmend kaks poolt, kaks vastu, üks erapooletu. suuline küsimus on vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni eelnõu ennast kõigepealt äh, alusta, hääletusnimekiri algab siis äh, põhjenduspunktidega, kuigi see meil tavaks ei ole. niisiis muudatus üks Alejandro Serkaselt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, muudatus kaks on tagasi võetud ja nüüd hääletame muudatust kolm, mille on esitanud härra Lejarik ja kuue fraktsioon, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud. nüüd kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, artikkel kaks, tehniline korrektsioon, seda me ei pea hääletama siin me asendame äh, kaks tuhat neliteist kahe tuhande kolmeteistkümnega nüüd hääletame muudatust seitse Alejandro Serkaselt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, muudatus kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus üheksas, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja nüüd hääletame kogu resolutsiooni elektrooniliselt, hääletus on alanud ja un SED de trop. Äh, üks sotsiaaldemokraat ülearu. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. ja kutsuksin nüüd kõiki fraktsioone, kes on üles hääle, äh, seda suulist küsimust ja resolutsiooni eelnõu toetanud, oma fraktsioonis äh, Äh, hoolitsema selle eest, et see teema jõuaks ka täiskogu päevakorda. juulikuise täiskogu päevakorda, sest et vastasel juhul äh, on juba liiga hilja. niisiis, nüüd kolmekümne viies päevakorrapunkt, mis puudutab hääletust ähm, direktiivi eelnõu kohta mis käsitleb Äh, direktiivi üheksakümmend kuus, seitsekümmend üks ajakohastamist, see direktiiv puudutab siis töötajate lähetamist. Äh, tegemist on siis äh, hääletusnimekirjaga, nii nagu ta meile on esitatud, mina esinaisena pidin panema paika selle järjekorra, kuidas muudatusettepanekuid hääletatakse, lähtusin nendest tavadest, mis meil siin parlamendis jõus on ja mis on ka paika pandud meie parlamendi kodukorraga. mis puudutab äh, artiklit äh, sada äh, kuuskümmend üks, siis hääletus muudatusettepanekute üle tugineb siis sellele, kuivõrd kaugele see tekst on läinud esialgsest ettepanekust ja kui on kahtlused et, Äh, siis artikli sada kuuskümmend üks puhul on see komisjoni esinaine, kes otsustab. Äh, ja ma palusin seda ka siis sekretäriaadil seletada. Äh, võttes arvesse, et tegemist on tõesti väga delikaatse teemaga, ma tean, et kõik otsused te, sellised otsused tekitavad arutelusid ja ma teen teile ettepaneku, et te lepite tegelikkusega nii, nagu see on, nii nagu me oleme otsustanud. kordan veel ükskord, ma äh, olen selgitanud, et äh, selle maja ametnikud, kes on täielikult objekti-, objektiivsed, on võimaldanud meil sellise otsuse langetada. niisiis, nüüd me hääletame kompromissi BB2, kes on poolt? vastu proua raportöör, kui teil on äh, küsimus äh, muudatusettepanekute hääletuse järjekorra kohta, siis ma teile sõna ei anna. Äh, esinaine, kas ma tohin sõna võtta, küsib proua Jaslovetska. ainult, ainult siis, kui te ei taha rääkida hääletuse järjekorrast. ma tahaksin öelda, et Madame la raportrice. proua raportöör, palun. Äh, esinaine. tahaksin peatuda kahele asjale, enne kui me hääletame. Äh, tegemist on mängureeglitega. kõigepealt arvestades tavasid meie komisjonis peavad äh, kompromissid äh, tuginema vähemalt kahe erineva fraktsiooni esitatud muudatusettepanekutele. kahjuks äh, sotsiaaldemokraatide kompromisside nimekiri ei vasta neile nõuetele. ma räägin muudatusest AAA, LDD, CCC, DD2, LLL, MMM, DDD, EEE e. meie äh, fraktsiooni äh, koordinaator on teile vastava info ka edastanud, aga meie seisukohtadega ei arvestatud. ma nõuan, et need inimesed, kes vastutavad muudatusettepanekute eest, meile vastaksid ja teiseks sooviksin ka, et õigustalituse esindajad meile selgitaksid, miks me peame leppima proua esinaise otsusega, kelle sõnul äh, artiklid üheksa ja kaksteist, nende hääletuse järjekord on ära muudetud äh,. Äh, ALDE äh, kompromiss äh, artiklis üheksa tuleb hääletada enne sotsialistide kompromissi kaks äh,, Eh, sellepärast et eh, komisjoni nimekiri on toonud sisse selle avatud meetmete nimekirja ja asi peab olema proportsionaalne ja mitte diskrimineeriv. ning eh, need tuleb edastada siis ka Euroopa Komisjonile, samas kui kompromissis kaks räägitakse ainult avatud nimekirjast ja seal ei kehtestata mitte mingisuguseid piiranguid. ALDE Äh, muudatusettepanek läheb kaugemale ja seetõttu tuleb seda hääletada esimesena ja mis puudutab artiklit äh, kaksteist, äh, siis kompromiss MMM tuleks samuti panna hääletusele enne. ma vastan teile kahes küsimuses, ütleb proua esinaine. tõepoolest, ma sain meili teie koordinaatorilt Shaba Örilt ja ma vastasin talle äh, äh, seitsmeteistkümnendal juunil saatsin talle meili ja teile selle meili koopia aitäh selle meili eest, kus te väljendasite muret mõnede sotsiaaldemokraatide muudatusettepanekute osas. ma olen hoolikalt läbi vaadanud kõik muudatusettepanekud äh,, tuginedes äh, meie parlamendi kodukorra reeglitele ja need reeglid ei nõua, et kompromiss äh, muudatusettepanek peaks hõlmama rohkem kui ühte muudatusettepanekut või muudatusettepanekut, mis on esitatud rohkem kui ühe fraktsiooni poolt. vastavalt aga reeglile sada kuuskümmend üks on kompromissid äh, vastuvõetavas äh, midagi, mida hinnatakse iga üksikut juhtumeid eriti, eriti kaaludes, arvestades muudatusettepanekute iseloomu. Äh, sellist lähenemist oleme me siin komisjonis pidevalt järginud. Te ütlesite täiesti õigesti, et kompromissmuudatuste ettepanekute arv ei näita täpselt, millised muudatusettepanekud kompromissiga on kaetud pärast kontrolli võin ma teile kinnitada, et mitte ükski äh, kompromissidest ei ole selline, mis ei kataks või ei asendaks olemasolevaid muudatusettepanekuid, aga ma olen palunud ka äh, sekretäriaadile dokumendi lõppversiooni ja hääletusnimekirja panna täieliku info Äh, ning seetõttu ma leian, et kõik kompromissmuudatusettepanekud on vastuvõetavad, mis puudutavad teie punkti, siis äh, teist punkti, siis ma loen kord ette artikli äh, sada kuuskümmend üks, mis ütleb muudatuste hääletamise järjekord ja need hääletused, mis on siis äh, rohkem kooskõlas tekstiga, millest nad on tulenenud, kui on tegemist äh, muudatusettepanekutega, mis üksteist vähe, välistavad ning puudutavad teksti sama osa, siis esmajärjekorras pannakse see, mis läheb tekstist kaugemale hääletusele enne ja teised muudatusettepanekud lükatakse tagasi ja kui see lükatakse tagasi, siis läheb hääletusele järjekorras järgmine muudatusettepanek ja nii toimub kõigi järgnevate muudatusettepanekute puhul kui on kahtlusi, milline muudatusettepanek on oluline, siis esinaine otsustab. ja kui kõik äh, muudatusettepanekud tagasi lükatakse, siis äh, loetakse esialgne tekst vastuvõetuks, kui ei nõuta eraldi hääletust. niisiis, ma olen juba teie vastuväiteid ette näinud niisiis äh, hääletame nüüd kompromissi BB2, kes on poolt, of opinion of tabling office. But you don't uh, tegemist on parlamendi kodukorra reeglitega. ja praegu ei ole meil aega seda kontrollida. niisiis, BB kaks. kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kompromiss BB kaks, hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu. see on tagasi lükatud kompromiss BB üks, kes on poolt, vastu. kontrollime tout le monde a pu voter kas kõik on hääletanud? kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu, null erapooletut, vastu võetud. artikkel üks A, kompromiss AAA, mille on esitanud kaks fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime kompromissi AAA. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see ei ole vastu võetud. muudatus kakssada kolmkümmend kaheksa koos suulise muudatusega, keegi pole suulise muudatuse vastu. ei, see on, langeb ära. Äh, artikkel kaks artikkel kaks, lõige üks, kompromiss EE e kaks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, kuna me ei võtnud vastu kompromissi AAA, mis kattis muudatust, me peame hääletama muudatust kakssada kolmkümmend seitse poolt, vastu erapooletud, samuti tagasi lükatud. nüüd hääletame äh, nüüd hääletame kompromissi EE1, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud. nüüd hääletame artikkel kaks punkt A lõik, juurikomisjon kuusteist, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud, seitseteist samalt komisjonilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. artikkel kaks lõige üks punkt B, juurikomisjon kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame muudatust kakskümmend üks ja kakssada nelikümmend kolm, need on identsed, panen need hääletusele, kes on poolt, vastu, ei ole selge, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks ja juuri üheksateist identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus äh, kakssada nelikümmend neli äh, tervelt realt saadikutelt ja kakssada nelikümmend kaks härra Beckerilt, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime. kontrollime kakssada nelikümmend neli ja kakssada nelikümmend kaks. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu, üks erapooletu, niisiis tagasi lükatud. nüüd kakssada nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. vabandust, kõigepealt kakssada nelikümmend viis. jah, seda ma ju ütlesin. kakssada nelikümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus IMCO komisjonilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakssada nelikümmend seitse Juta Steinruck, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kolm kompromiss AA üks, kel-, viielt fraktsioonilt, kes on poolt, vabandust, neljalt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis kompromiss AA üks, elektrooniline kontroll. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, üheksateist vastu, kompromiss AA üks on vastu võetud Läheme leheküljele kakskümmend viis teie hääletusnimekirjas. ja hääletame kakskümmend viis juurikomisjonilt, lehekülg kakskümmend viis hääletusnimekirjas vingt quatre pour les socialistes Äh, kakskümmend neli sotsialistid on Rahvapartei kohta, ma ei tea, neil on kakskümmend viis. liberaalidel äh, ka kakskümmend viis lehekülge. niisiis äh, kakskümmend viis juurikomisjonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel kolm pärast lõiget kolm, kompromiss PPP mille on esitanud kaks fraktsiooni, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend neli poolt, kakskümmend vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud. nüüd pärast artiklit kolm kompromiss BBB, kes on poolt, vastu, erapooletud mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, nii kontrollime kompromissi BBB kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame muudatust kolmsada üheksakümmend seitse. kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime niisiis, kolmsada üheksakümmend seitse, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. pärast artiklit kolm B kompromiss DD kaks kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. kontrollime DD kahte. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kolm poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. kompromiss LLL, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss Ah, ei saa tükkida. Après l'article 3, nous votons le comp-. nüüd hääletame kompromissi DD1, kes on poolt, vastu, kes on DD1 poolt, vastu, kontrollime. niisiis, kontrollime DD1-te. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, selgelt vastu võetud. nüüd pärast artiklit kolm C kompromiss TDD, kes on poolt, vastu, erapooletud see ei ole vastu võetud. kompromiss NNN kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel neli, kompromiss C kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss C üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd artikkel viis, D üks, kes on poolt, kompromiss D üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis kontrollime kompromissi D üks kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaheksa poolt, seitseteist vastu, see on äh, vastu võetud. kompromiss D kaks langeb ära. ja nüüd läheme artikli kuus juurde niisiis äh, nelisada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kuus, kompromiss V kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss V üks, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast artiklit kuus nelisada üheksakümmend neli ja IMCO kuuskümmend viis, paneme need koos hääletusele, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. artikkel seitse, kompromiss kaksik V kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on äh, hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see ei ole vastu võetud, nüüd kompromiss kaksik V üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, seitseteist vastu, üks erapooletu see on vastu võetud ja nüüd pöörame lehte. ja jõuame artiklini kaheksa, kompromiss X kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, X üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud pöörame jälle ühe lehe, artikkel üheksa, kompromiss Z kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime Z kahte. hääletus on alanud kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, üheksa, kaheksateist vastu, vastu võetud. ja pöörame lehte jällegi läheme lehele kuuskümmend. artikkel üheksa lõpp. Eh, kuussada viisteist muudatusettepanek. kes on poolt? muudatus kuussada viisteist eh, pärast artiklit üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, aga mulle tundub, et tagasi lükatud, nii, kuussada viisteist, kontroll Tout le monde a pu voter, le vote est clos kas kõik on saanud hääletada, hääletus on lõppenud? kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud ja üks erapooletu oli ka. nüüd kuussada kolmteist äh, Nadja Hiršilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kuussada kolmteist. kas kõik on hääletanud? hääletus on äh, jah kuussada kolmteist hääletame. nüüd on hääletus lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu, kolm erapooletut, see ei ole vastu võetud. nüüd muudatus kuussada kuusteist. teen ettepaneku, et hääletame kohe elektrooniliselt, siin on lihtsam. hääletus on alanud, kuussada kuusteist kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see erapooletud ei ole, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame muudatust kuussada neliteist Toomas Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kümme kompromiss CC üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis CC üks. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu, see on vastu võetud nüüd läheme äh, lehe pärast artiklit kümme kompromiss EEE, e, e. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nüüd äh, muudatus kuussada nelikümmend neli, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kuussada nelikümmend seitse, Elizabeth Schröter ja Emilia Turunen, kes on poolt. vabandust, ei, see langeb ära. ei, ei, ei, ei lange ta kuhugi. niisiis kuussada nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. kontrollime kuussada nelikümmend seitset. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame kakssada kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime muudatust kakssada kakskümmend. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend poolt, kakskümmend viis vastu, see ei ole vastu võetud. artikkel üksteist, kompromiss FF kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud, aga kontrollime. Le vote est ouvert, le vote est clos. hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend viis vastu, see ei ole vastu võetud. nüüd kompromiss FF üks, kes on poolt, ei, kontrollime kohe elektrooniliselt. FF1, elektrooniline hääletus. hääletus on lõppenud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu, see on selgelt vastu võetud. ja nüüd on vaja lehekülge pöörata artikkel kaksteist. meil on siin seitse muudatusettepanekut, mis taotlevad kustutamist kui me hääletame neid muudatusettepanekuid, siis me ei saa kompromissi hääletada. kas nii on? jah. niisiis, kes toetab artikli kaksteist kustutamist? poolt, vastu, kontrollime kas äh, kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kuusteist poolt, kaks, kolmkümmend üks vastu, tagasi lükatud, nüüd siis hääletame kompromissi MM kaks, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu. vastu võetud ja nüüd lehekülg kaheksakümmend neli, art-, artikkel kolmteist. artikkel kolmteist kompromiss GG kaks, kes on poolt, artikkel kolmteist. artikkel kolmteist, kompromiss GG kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga nagu meil kenasti kombeks on, kontrollime. hääletus on alanud. kompromiss GG kaks. tout le monde a pu voter kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kuus vastu, see on tõepoolest tagasi lükatud. kompromiss GG üks kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend kaheksa poolt, kaheksateist vastu. tõepoolest vastu võetud. ja nüüd äh, artikkel neliteist, kompromiss HH kaks, kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss HH üks, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. pärast artiklit neliteist, juuri nelikümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel viisteist, kaks kompromissi, mis on identsed J, J üks ja J, J kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud artikkel viisteist, kaks kompro-, kuusteist ja kaks kompromissi, KK üks ja KK kaks, hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast artiklit kuusteist. hästi. ma ei ole vastu, kui te nõuate kontrolli, niisiis kontrollime artiklit kuusteist, hääletus on alanud artikkel kuusteist äh, kompromiss KK üks ja KK kaks. Francofone, peut-être pas que pour les franco-. Eh, jah, prantsusekeelsed saavad ka niimoodi paremini aru. niisiis, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. Äh, nelikümmend kaks poolt, viis vastu, selgelt vastu võetud ja tänan selle kontrolli eest, mis lasi siin pingeid lõdvemaks. nüüd pärast artiklit kuusteist kaks identset muudatust. kas tahate kohe kontrollida? kompromiss LL üks ja LL kaks. Need on identsed, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. pärast artiklit seitseteist ja muudatus kaheksasada neli Elizabeth Schröder, Emily Turunen, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd äh, hääletame muudatust kaheksasada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime kaheksasada kuut. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. neli, eh, kakskümmend kaks poolt, kakskümmend viis vastu, see pole vastu võetud, kaheksasada seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kaheksateist, kompromiss Y üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, aga kontrollime. Y üks kontrollime. Y üks. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üheksa poolt, viisteist vastu, kolm erapooletut ja nüüd pöörame lehte. pärast artiklit üheksateist muudatus kaheksasada kakskümmend kuus, Elizabeth Schröter, Emilia Turunen, siin on ka suuline muudatusettepanek, suulise muudatuse vastu keegi ei ole, siis hääletame muudatuse kaheksasada kuuskümmend kuus üle, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kaheksasada kakskümmend seitse samadelt autoritelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kakskümmend kaheksa samadelt autoritelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel kakskümmend üks, lõige üks, kaheksasada kolmkümmend, üks jäi vahe, kõigepealt kaheksasada kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd artikkel kakskümmend üks, lõige üks, muudatus kaheksasada kolmkümmend Toomas Hendelilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kolmkümmend üks Philippe Poulanile, Elizabeth Morin Chartier, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksasada kolmkümmend kaks Marianne Haakin, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. niisiis kaheksasada kolmkümmend kaks. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud. ja nüüd volitus üks, muudatus viiskümmend üheksa, Elizabeth Schröder, Emilia Turunen, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kuuskümmend ja kuuskümmend üks on identsed, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast volitust üks A kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. hästi, kontrollime kuutkümmend nelja. J'ai dû me tromper pour une fois <laughs> euh, pean ju kunagi eksima ka, ütleb esinaine. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, kakskümmend vastu, vastu võetud niisiis äh, kuuskümmend kaks langeb ära, samuti kuuskümmend kolm ja nüüd äh, hääletame muudatust kuuskümmend viis, mille on esitanud Steven Hughes ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kaks, muudatus üks raportöörilt ja IMCO komisjonilt, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime. niisiis muudatus üks ja IMCO üks. hääletus on alanud, hääletus on nüüd lõppenud. viis, kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu, see on vastu võetud nüüd äh, pärast põhjenduspunkti kaks äh, Toomas Hendrik kuuskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti kaks, IMCO kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus kuuskümmend üheksa, kes on poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kolm, muudatus seitsekümmend kolm ja IMCO kolm, need on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud muudatus seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend neli Steven Hughesilt ja teistelt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus seitsekümmend kuus ja IMCO neli on identsed, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatus seitsekümmend viis, Steven Hughes ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitsekümmend seitse Ole Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitsekümmend kaheksa Steven Hughes ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. pärast põhjenduspunkti kolm, IMCO viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjendust kolm, muudatus seitsekümmend üheksa, kes on poolt, tahate kontrollida? seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt neli, muudatus kaheksakümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaheksakümmend neli Nadja Hirschilt suulise muudatusega, mille on esitanud raportöör, muudatuse autor ise keegi vastu ei ole, seega panen selle hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neli, kompromiss NN üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime kompromissi NN üks hääletus on lõppenud. on ikka kõik hääletanud? kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, vastu võetud. ja nüüd hääletame pärast põhjenduspunkti neli kaheksakümmend kuus IMCO seitse ja Jüri kaks, need on identsed, pane need hääletusele, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt viis, muudatus kaheksakümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd eh, IMCO kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd IMCO üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt kuus. kontrollime IMCO üheksat kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus poolt, seitseteist vastu, kolm erapooletut, see on vastu võetud. põhjendus punkt kuus, kompromiss FFF kahelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, pärast põhjenduspunkti kuus äh, juuri kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus äh, kolmkümmend raportööridelt ja teistelt, kes on poolt, vabandust, üheksakümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt seitse, muudatus üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, IMCO üksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt kaheksa, kompromiss PP kaks, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss PP1, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime kompromissi PP1. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend viis poolt, kakskümmend üks vastu, üks erapooletu. see on vastu võetud. nüüd äh, pärast põhjenduspunkti kaheksa muudatus üheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast põhjenduspunkti üheksa kompromiss GGG, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud nüüd muudatus üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu. üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus sada, kes on poolt, vastu erapooletud. mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend viis vastu, kolm erapooletut. see ei ole vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kümme, kompromiss QQ üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. QQ üks. hääletus on alanud Tout le monde a pu voter. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu. see on vastu võetud. ja nüüd läheme pärast põhjenduspunkti kümme, kompromiss RR üks, kes on poolt? Vas-, kes on poolt? RR üks. vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd pärast põhjenduspunkti kümme muudatus sada kaksteist ja sada kolmteist, identsed muudatused, hääletame koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud põhjenduspunkt üksteist, kompromiss OO üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. pärast üksteist, sada seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud, aga kontrollime, niisiis sada seitseteist, kontroll. hääletus on alanud üks sotsialist on üle aru, härra Pulma, te võite ära minna. sotsialistid ei suuda kokku leppida, kes hääletab. hästi, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend kuus vastu. see ei ole vastu võetud, niisiis Äh, sada kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kakskümmend poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. põhjendus punkt kaksteist, kompromiss SS, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. mulle tundub, et võeti vastu. hääletus on alanud. sotsialist on ülearu. üks on üle olukord on nüüd kontrolli all, hääletus on lõppenud. kakskümmend üheksa poolt, neliteist vastu, kolm erapooletut. vastu võetud. nüüd muudatus sada kakskümmend neli Mannilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kas te tahate kontrollida? mulle tundus, et väga suure häälteenamusega võeti vastu juuri neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. IMCO kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt neliteist, kompromiss DT üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime TT1-e. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend neli poolt, kakskümmend kaks vastu. Teil oli õigus, see on vastu võetud. nüüd hääletame pärast põhjenduspunkti neliteist muudatust sada kolmkümmend viis ja IMCO kaheksateist ja osade kaupa. kõigepealt esimene osa, tekst ilma sõnata ametlikult. sada kolmkümmend viis ja IMCO kaheksateist, kes on poolt, esimene osa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud ja kes on selle sõna ametlikult lisamise poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kolm poolt kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. põhjenduspunkt viis, kompromiss UU üks. C'est pas possible de faire ça. Son compromis UU niisiis kompromiss UU1, kes on poolt? vastu? erapooletud? mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend üheksa poolt, kaheksateist vastu, need ka selgelt vastu võetud. nüüd äh, äh, kompromiss sada kolmkümmend, muudatus sada kolmkümmend seitse ja IMCO üheksateist. Need on identsed, hääletame koos, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kuusteist, kompromiss VV üks, kes on poolt? vastu, erapooletud kontrollime VV1-te. Um, le... Can you please stop your negotiation? palun lõpetage need läbirääkimised keset hääletust, niimoodi ei saa tööd teha. niisiis, hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend neli vastu, see ei ole vastu võetud, nüüd VV2 elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu. see on vastu võetud pärast põhjenduspunkti kuusteist, muudatus sada viiskümmend ja IMCO kakskümmend üks, need on identsed, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kas tahate kontrollida? ei taha. põhjenduspunkt seitseteist, kompromiss kaksik V kaksik V üks, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime VV ühte. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kaheksa poolt, üheksateist vastu, jah, vabandust, teil oli täiesti õigus, see on vastu võetud ja nüüd hääletame muudatust sada viiskümmend kolm Nadja Hiršilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. Äh, sada viiskümmend neli Steven Hughes ja teised, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada viiskümmend viis äh, kahes osas, esimene osa ilma sõnata must nimekiri, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ja teine osa langeb ära, sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd sada viiskümmend seitse kahes osas, esimene osa ilma sõnadeta, niikaua kui võimalik, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud teine osa langeb ära ja nüüd hääletame IMCO kakskümmend kahte, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Äh, põhjendus punkt üheksateist, sada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus äh, sada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud sada kuuskümmend. kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudat-, muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. muudatus kümme, elektrooniline kontroll kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend viis poolt, üheksateist vastu, kolm erapooletut, see on vastu võetud. nüüd äh, muudatus üksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud vastu võetud. sada kuuskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada kuutkümmend ühte. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend kuus poolt, kakskümmend üks vastu, see on vastu võetud seega juuri kaheksa langeb ära ja põhjenduspunkt kakskümmend kolm, hääletame muudatust kaksteist raportöörilt. kuidas me hääletasime FF kahe osas? seda me hääletasime juba päris ammu. see puudutas artiklit üksteist le FF2 est tombé. FF2 langes ära, seega ka see langeb ära. Le FF2 est tombé. FF2 langes ära ja me peame hääletama. niisiis põhjenduspunkt kakskümmend kolm, kaksteist, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime. kontrollime muudatust kaksteist raportöörilt. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, see on vastu võetud. muudatused sada kuuskümmend kolm ja kakskümmend neli langevad ära ja ka sada kuuskümmend kaks ja sada kuuskümmend neli ja hääletame põhjenduspunkti kakskümmend neli üle, kus meil on üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse identset muudatusettepanekut. kes on nende kustutamiste muudatusettepanekute poolt? vastu? erapooletud? kontrollime kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, vastu võetud. nüüd hääletame põhjenduspunkti kakskümmend viis ning eh, siin meil on eh, kaksteist ettepanekut, mis taotlevad kustutamist. Eh, üksteist muudatusettepanekut või kolmteist ühtekokku põhjenduspunkti kakskümmend viis kohta. niisiis alustame hääletust, kes on põhjenduspunkti kakskümmend viis kustutamise poolt, vastu erapooletud? kas tahate kontrollida? seega, see on vastu võetud. nüüd eh, muudatus sada kaheksakümmend kaheksa Toomas Hendelilt, kes on poolt. Nad langevad ära sellepärast, et me kustutasime põhjenduspunkti. kaheksakümmend, sada kaheksakümmend kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt kakskümmend kuus, kompromiss III üks ja kompromiss III kaks ja samuti üks, kaks, kolm, neli, viis, kuus, seitse, kaheksa, üheksa, kümme muudatusettepanekut, nii et ühtekokku kaksteist ettepanekut teevad ettepaneku kustutada põhjenduspunkt kakskümmend kuus. kes on selle poolt? vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd pärast põhjenduspunkti kakskümmend kuus muudatus sada üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd muudatus kakssada, kes on poolt, vastu, erapooletud kontrollime. kakssada elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend kaks vastu, seitse erapooletut. see ei ole vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend seitse, muudatus kuusteist raportöörilt. see näeb ette kustutamist, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. nüüd hääletame IMCO kakskümmend kaheksat. hästi, kontrollime muudatust kuusteist raportöörilt. kuusteist. kas kõik on hääletanud? rahvaparteile see on liiga palju härra Rii ei hääleta, jah. hästi, hääletus on nüüd lõppenud. kakskümmend viis poolt, kakskümmend kaks vastu, see läks läbi. niisiis, muudatus, järgnevad muudatused langevad ära ja jõuame põhjenduspunkti kakskümmend kaheksa juurde, muudatus seitseteist. kes on poolt? kui me hääletame seda muudatust, siis me kompromissi hääletada ei saa, eks ole. niisiis, kuna Rahvapartei on ka kompromissi välja töötanud, siis panen hääletusele muudatuse seitseteist, kes on poolt? kes on seitsmeteistkümne poolt? vastu? erapooletud? kontrollime hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kaheksateist poolt, kakskümmend üheksa vastu, see ei ole vastu võetud. ja nüüd hääletame kompromissi Y, Y1 ja YY2, need on identsed. kes on poolt? vastu, erapooletud. kontrollime kompromissid YY1 ja YY2. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. ka nelikümmend kaks poolt, viis vastu, erapooletuid ei ole, vastu võetud ja pärast põhjenduspunkti kakskümmend kaheksa, kaheksateist raportöörid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. põhjenduspunkt kakskümmend üheksa, kaks muudatusettepanekut, mis on identsed kakssada neli ja IMCO kolmkümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, Te ei hääleta enam, nii et, et peame kontrollima. nii, kakssada neli ja kolmkümmend. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend viis poolt, kaheksateist vastu, üks erapooletu, vastu võetud. nüüd põhjenduspunkt kolm, muudatus üheksateist, raportöörid, kes on poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks, muudatus kakssada seitse, kes on poolt? Toomas Manni muudatusettepanek on see. kakssada seitse Toomas Mannilt, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud kontrollime seda. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend neli vastu. ja see on tagasi lükatud. Toomas kaotas kahju niisiis, ja nüüd jõuame põhjendus punkt kolmkümmend kolm, muudatus kakssada kolmteist, kes on poolt? kakssada kolmteist poolt vastu. kakssada kolmteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tule, see ei ole vastu võetud. nüüd kakssada neliteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kakssada viisteist Steven Hughesilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja nüüd hääletame kogu raporti eelnõu elektrooniliselt hääletus on alanud. rahvaparteilasi liiga palju. liiga palju rahvaparteilasi on. hääletus on lõppenud. kakskümmend kolm poolt, kaheksateist vastu, kuus erapooletut nüüd paneme hääletusele õigusloomealase resolutsiooni muudetud kujul elektrooniliselt. kas kõik on hääletanud? kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kaheksateist vastu, kuus erapooletut. ja nüüd hääletame mandaadi üle kas äh, mõned fraktsioonid soovivad äh, istungi peatada või on asjad selged? proua Omen Reuten. We gaan nu, we gaan nu voor een mandaat eh, stemmen, maar zou het niet... ei, me hakkame mandaati hääletama, aga kas ei oleks parem, kui me kõigepealt läheksime täiskogu? sest eile leppisime me Rahvapartei fraktsioonis kokku, et et viime selle täiskogusse, minu arvates see oleks äh, kaugelt eelistatavam variant. Äh, äh, ma me oleme jõudnud oma aruteludes nüüd väga olulisse punkti vaikust palun. ma teen ettepaneku, me kõik teame, et äh, artikli seitsekümmend tõttu meie kodukorras, kui me tahame alustada läbirääkimisi mandaadi põhjal, on vaja, et äh, kakskümmend viis häält toetaks läbirääkimiste avamist. ma teen ettepaneku kaks, ma pakun välja kaks lahendust ja kui mõned fraktsioonid soovivad istungi peatamist, et oma seisukohti selgitada siis ma luban seda. meil on veel üks teine võimalus, mille samuti välja pakun ja mis võimaldab igal fraktsioonil võtta oma, võtta sõna selle, selle üle, mida nad äh, soovivad läbirääkimiste mandaadi osas ette võtta. ja samuti on ka kolmas lahendus, me võime kaks omavahel ühendada peatame istungi lühikeseks ajaks ja pärast seda iga fraktsioon ütleb, milline on nende seisukoht läbirääkimiste äh, mandaadi kohta. kas see on kõigile fraktsioonidele vastuvõetav? ma tean, et Rahvaparteile see sobib. niisiis peatame istungi viieks minutiks

Igen, azt ö, gondolom, hogy nem... jah, mina leian, et hääletus ei läinud niimoodi, nagu ma oleks tahtnud, aga lõppkokkuvõttes üldises plaanis leiame me, et see on vastuvõetav alus, millelt läbirääkimised algatada. seega meie pooldame mandaadi andmist um,. Alejandro Cercas, pour le groupe. Alejandro Cercas sotsiaaldemokraatide nimel. aitäh, proua juhataja. ma arvan, et tegemist on äärmiselt äh, olulise etapiga meie parlamendi ametiajal. tegemist on olulise seadusandliku tekstiga ning Euroopa ühiskonnas on väga palju sektoreid, kes äh, seda ootavad, tahavad teada, mis juhtuma hakkab leiame ennast olukorras, kus äh, isegi meie komisjoni sees on sügavalt lõhed. Äh, me ei ole üritanud saavutada konsensusepõhist äh, positsiooni, vastupidi, meil on väga parteipõhised seisukohad, seetõttu meil on lõhustatud, lõhestatud parlament tekstiga, mis tegelikult ei võimalda mõistlikke läbirääkimisi, sest äh, tihtipeale on arvamused ja seisukohad äh, väga vastuolulised. seega selleks, et äh, nõukoguga läbirääkimisi alustada, see oleks äh, sama, kui väga nõrgalt algpositsioonilt läbirääkimisi alustada, nii et me siin liigume läbikukkumise suunas ja me tegelikult ei tegele selle probleemi lahendamisega, mis paljudes riikides on tõsine paljud töötajad ei saa olla kindlad õiguskindluses nende töökohtade puhul, kui nad lähetatakse teistesse riikidesse. seega leian ma, et me peaksime kasutama kainet mõistust, panema oma parteipõhised seisukohad kõrvale ning äh, peaksime üritama saavutada kokkulepet siin enne täiskogu, nii et meil oleks konsensuse põhisem seisukoht, mis oleks kasulikum, tõhusam ja mis äh, esindab parlamenti paremini kui me kohtume nõukoguga. seega tahaks, et meie fraktsioon ei hääletaks selle mandaadi üle, sest et see lihtsalt lõhestab ning nõrgestab meid. me peame leidma konsensuse enne täiskogu, et olla tugevamad. liberaalide nimel Nadia Hirš. ja, ähm, aitäh. ka meie oleme konsulteerinud mitmed seisukohad on mõistlikud. Nende üle hääletati. meie eelistaksime alustada läbirääkimisi nüüd siiski ja toetame meeskonda nii, et meil oleks võimalik saavutada edu ja Jean, Jean Labart roheliste nimel aitäh, juhataja, ka meie leiame, et tänane hääletus on viinud asja positiivses suunas ja seega ka meie toetame läbirääkimiste avamist. Äh, ECR nimel härra Krapno. E, kuue nimel härra Hendel Um usume, et äh, see tulemus ei ole piisav selleks, et alustada läbirääkimisi praeguses etapis, nii et me oleme mandaadile vastu. EFT-l e e esindajat ei ole ah,, on? härra Tero. valtuuksien antamist. niisiis panen hääletusele No Mr Tero, can you? härra Tero, kas te saaksite korrata, mis te ütlesite? kannatamme neuvotteluvaltuuksien antamist. me toetame mandaadi andmist. We support j'ouvre donc le vote. niisiis hääletame mandaadi üle, mille alusel pidada läbirääkimisi. tuletan meelde, et kakskümmend viis poolthäält on vaja. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kolmkümmend poolt, seitseteist vastu, mandaat on antud me ei ole hääletust veel lõpetanud ning raportöör tahab sõna. ma annan talle sõna. proua raportöör, te võite istuma jääda. Euh, meil on veel kaks hääletust, nii et, et palun tehke lühidalt, aga teil on sõna aitäh, esinaine. Eh, tahaksin eh, tänada kõiki eh, saadikuid, assistente ja nõunikke, kes aitasid selle raporti koostamisel. me jätkame tööd selle raportiga nii, et see võimaldaks töötajaid kaitsta ja kaitsta siis lähetatud töötajaid. aitäh, jah Äh, tahaksin tänada ka sekretäriaati, kelle, tänu kellele see hääletus võimalikuks sai, sest tegemist oli äärmiselt keerulise hääletusega. ja nüüd oleme jõudnud päevakorrapunkti kolmkümmend kuus juurde. kolmkümmend kuus, äh, tegemist on Toomas Hendeli raportiga, mis puudutab piiriüleseid kollektiivläbirääkimisi ja riikidevahelist sotsiaaldialoogi. Eh, muudatus nelikümmend kaks, Ole Ludvigson, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Äh, kompromiss C, kes on poolt? vastu, erapooletud? vastu võetud palun, meil on käin-, siin käimas hääletus, kas saalis ei saaks vaikust? kompromiss C, kes on, D, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetav. viiskümmend viis, Ole Ludvigsen, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend seitse. kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kuuskümmend üks, kontroll. hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend kolm vastu, see on tagasi lükatud. kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kolm poolt, vastu, erapooletud. kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime kuutkümmend kolme kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend kaks vastu, see ei ole vastu võetud, kuuskümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend viis, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kaheksa, kontrollime kuuekümne, kuuekümne seitsmendat. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend viis vastu, pole vastu võetud. nüüd kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend üheksa on tagasi võetud, nüüd seitsekümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss E, kes on poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et tagasi lükatud. kas tahate kontrollida? niisiis kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kakskümmend üks poolt, kakskümmend kolm vastu, see on siis tagasi lükatud niisiis nüüd äh, seitsekümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud. hääletage korralikult, kes on poolt. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, kakskümmend üks vastu see on vastu võetud. muud muudatused langevad nüüd ära, nüüd äh, lõige viis, seitsekümmend kuus on tagasi võetud, nüüd kompromiss F kolmelt fraktsioonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime komp-. hääletus on lõppenud. Äh, kolmkümmend viis poolt, kaheksa vastu, see on vastu võetud. Äh, lõige ku-, kõigepealt kolm kustutamist taotlevad kaheksakümmend kaks, kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd äh, kaheksakümmend üheksa, kes on poolt, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksakümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. artikkel seitse, kolm, neli kustutamist taotlevad muudatust, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, sellepärast et ei viitsi enam hääletada. kes on äh, artikli seitse kustutamise poolt? hääletus on alanud, nüüd on hääletus lõppenud kakskümmend poolt, kakskümmend vastu, see on tagasi lükatud. nüüd hääletame muudatust üheksakümmend seitse Shabaörilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksakümmend üheksa. enne peame hääletama üheksakümmend kaheksat. kes on poolt? vastu ja erapooletud, vastu võetud ja nüüd äh, artikkel kaheksa, üheksakümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. kontrollime üheksakümmend üheksat. hääletus on lõppenud, kakskümmend üks poolt, kakskümmend üks vastu, see ei ole vastu võetud, kompromiss H, kes on poolt vastu erapooletud, vastu võetud. nüüd äh, neli muudatust, mis taotlevad artikli üheksa kustutamist. kes on poolt? vastu, erapooletud, kontrollime kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu. see on vastu võetud. seega kompromiss langeb ära ja nüüd artikkel kümme, viis kustutamist taotlevat muudatust. kes on selle poolt, vastu? erapooletud, vastu võetud. tahate kontrollida? kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu, see on vastu võetud ja nüüd äh, muudatus sada kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kontrollime sada kahekümne teist. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud viisteist poolt, kakskümmend kaks vastu, viis erapooletut, see on tagasi lükatud. sada kakskümmend kolm Olle Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. sada kakskümmend neli Mari Kornelsen ja Elizabeth Schröter, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. artikkel üksteist, sada kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud, kompromiss K. neljad fraktsioonid, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, pärast artiklit kaksteist kolm kustutamist kaotavad muudatud, kes on nende poolt, vastu, erapooletud, mulle tundub, et vastu võetud, aga kontrollime, hääletus on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud kakskümmend kaks poolt, kakskümmend vastu, see on tõepoolest vastu võetud. nüüd sada kolmkümmend kaks, kes on poolt, vabandust, sada kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, sada kolmkümmend üheksa, kontrollime sada kolmkümmend kaheksat kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud? kolmkümmend kuus poolt, kuus vastu. midagi imelikku on juhtunud, sellepärast et see on vastu võetud suurte, suure häälteenamusega. sada kolmkümmend üheksa Ole Ludvigsenilt, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. nüüd muudatus sada nelikümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud. tulemus pole selge, kontrollime sada neljakümmend. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend poolt, kuusteist vastu, viis erapooletut vastu võetud sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sada nelikümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd kompromiss M, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud sada nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd volitused, üks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli, poolt, vastu, era-, vastu võetud neli, vabandust, viis poolt, vastu erapooletud, vastu võetud äh, äh,. Põh-, põhjenduspunktid seitseteist, kes tahavad kustutamist, kes on poolt, vastu, erapooletud, tulemus pole selge me siis kontrollime volituses seitseteist kustutamist. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud. kakskümmend poolt, kakskümmend üks vastu. see ei ole vastu võetud, niisiis nüüd muudatus üksteist Ole Ludvigsonilt, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist. hästi, kontrollime üksteist elektrooniline kontroll. hääletus on alanud, kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kuusteist vastu, neli erapooletut, see on vastu võetud. kaksteist, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmteist poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. põhjenduspunkt A, kompromiss A, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, põhjenduspunkt B, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. üheksateist elektrooniline kontroll. raportöör on vastu. hääletus on lõppenud üheksateist poolt, kakskümmend üks vastu ei ole vastu võetud. kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks poolt. kakskümmend üks langeb ära. kakskümmend üks langeb ära ja nüüd hääletame põhjenduspunktid C, muudatus kakskümmend kaks, kakskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud põhjenduspunkt D, muudatus kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks, põhjenduspunkt E, kakskümmend üheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend, kes on poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kaks, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, tulemus pole selge, kontrollime kolmekümmend kolme. kas kõik on hääletanud, hääletus on me hääletame kolmekümne kolmandat. me hääletame muudatust kolmkümmend kolm sari SI-lt, raportöör on vastu. kas kõik on hääletanud? hääletus on lõppenud. kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu, see on vastu võetud. ja nüüd muudatus kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss B on tagasi võetud ja nüüd me hääletame kolmekümmend viit, kes on poolt? muudatus kolmkümmend viis. raportöör on vastu, kes on poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud FEM seitse langeb ära. ja nüüd hääletame siis kogu teksti elektrooniliselt. kuidas on lugu muudatusega nelikümmend? kas te tahate kontrollida? me kontrollime muudatust nelikümmend. hääletus on alanud, muudatus nelikümmend. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kakskümmend üks poolt, kakskümmend vastu. vastu võetud. niisiis nüüd kogu tekst, elektrooniline hääletus. kas kõik on hääletanud, hääletus on lõppenud kolmkümmend üks poolt, vastu kolm erapooletut. õnnitlused raportöörile. ma teen ettepaneku, et lükkame järgmisele komisjoni istungile edasi kolm päevakorrapunkti, mis meil täna veel päevakorras olid. aitäh ja esinaine tänab ka tõlke ning kohtume järgmine kord kaheksandal juulil.